direktiivi, mis äh, puudutab äh, taimetervise, taimekaitse ja loomatervise küsimusi. Äh, kolm kuud on tähtajaks sellele vastuväiteid esitada kahekümnendal jaanuaril homme, kaks tuhat seitseteist see tähtaeg saab alguse. jõuame nüüd